Okay, colleagues, if everyone could start taking their seat. kolleegid, palun asuge oma kohtadele. palun asuge oma kohtadele. Thank you, colleagues. aitäh, kolleegid. inimesed äh, saali tagaosas, palun olge ka vaikselt. meil ei ole väga pikk koosolek, aga palun ikkagi istuge oma kohtadele. aitäh nagu kolleegid teavad, on tegemist kolme komisjoni ühiskoosolekuga, eh, eelarve, välis- ja arengukomisjoni eh, ühiskoosolekuga, seetõttu on ka kolm esimeest poodiumil. väga kaua meil ei lähe. kas me võime päevakorra vastu võtta, esimene päevakorra, eh, korrapunkt siis, ainuke eesmärk tänasel koosolekul on hääletada säästva arengu fondi üle, mis on päevakorrapunkt neli. kas te olete päevakorraga nõus? aitäh! esimehe teadaandeid mul ei ole, kui välja arvata see, et tegemist on esialgse kokkuleppiga, kui see täna vastu võetakse, siis hääletatakse selle üle täiskogul neljapäeval ning arutelu toimub kolmapäeva pärastlõunal. see on kiirmenetlus, milles leppisid kokku kolm kaasraportööri kolmest Äh, fraktsioonist, äh, komisjonist ja nõus olid ka fraktsioonid. kas eelarvekomisjoni esimees soovib midagi öelda? palun. Uh, aitäh, ma tahaksin kasutada lihtsalt võimalust ja vabandada Jean Artui eelarvekomisjoni esimehe nimel, et ta täna siia ei saanud tulla. ta on selle teemaga ise isiklikult ka tegelenud väga pingsalt. sooviksin siinkohal ka rõhutada, selle teema tähtsust. see on tähtis mitmel põhjusel, aga rõhutaksin ühte eelkõige neist. minu arvates valdav enamus Euroopa kodanikest soovib, et me teeksime kõik, mis meie võimuses on, äh, aitamaks inimesi Eh, et eh, jääda oma kodumaale ja me soo-, ja soovitakse aidata ka transiitriike. erinevad fraktsioonid on tekstis kokku leppinud, seega võtkem tekst vastu. väliskomisjoni esimees ütles, et läheme edasi eh, hääletuse juurde, kõigepealt päevakorrapunkt kolm, protokollide kinnitamine esimesest aprillist, üheteistkümnendast aprillist ja kahekümne neljandast aprillist, kui teil on ko-, kommentaare, siis saatke need sekretariaadile. nüüd hääletus. meil on ajaloolise õigusaktiga tegemist, kaasatud on kolm komisjoni, kolm kaasraportööri ning kas raportöörid soovivad midagi öelda, esimesena härra Kukan välisasjade komisjoni nimel. Think... Uh, aitäh minu arvates see dokument võeti vastu rekordilise ajaga, see oli väga keeruline teema, väga originaalne formaat, kõik kolm raportööri pidid kokku leppima omavahel, ma tahaksin tänada kõiki personaliliikmeid, kes osa, kõiki, kes osalesid aruteludes. eelkõige tahaksin tänada kahte kaasraportööri äh,, härra Frusuulikat ja proua Gardia Zabali minu arvates oleme me seal siin ka näidanud, et Euroopa Parlament suudab töötada sellisel keerulisel teemal nii, et me peame silmas ka kõiki neid huvisid, mida Euroopa Parlament silmas pidama peab. niisiis, ma paluksin, et kõik kolleegid hääletaksid poolt, aitäh! And... Uh, suur tänu! And now Doru Fonsulika for development järgmisena härra Suulikat Arengukomisjoni nimel. aitäh, proua esinaine, daamid ja härrad, kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada kahte kaasraportööri, proua Kardia Zabali ja härra Kukanit, ka variraportööre, personali väga hea koostöö eest, tahaksin tänada ka kolme komisjoni esimehi ja koordinaatoreid, me töötasime koos selle pika ja raske läbirääkimisprotsessi käigus. väga oluline oli see, et me suutsime üksteist toetada, tulla välja parlamendi tugeva positsiooniga. mul on väga hea meel hääletada EFSD lõppteksti üle, see on väga oluline instrument, mis võib kaasata kuni nelikümmend neli miljardit investeeringutena selleks, et toetada sotsiaalselt ja majanduslikult jätkusuutlikku arengut nii Aafrikas kui Euroopa Liidu idanaabruses. EFST keskendub rohkem majanduskasvule, korralike töökohtade loomisele, noortele, naistele, VKE-dele. EFST ellurakendamine saab olema keeruline, aga kui Euroopa Parlament on sellesse kaasatud ja see on väga tähtis kui parlament on kaasatud äh, nõukogu vaatleja liikmena ja võttes arvesse ka muid instrumente, mis meil kätte, äh, meie kätes on, olen ma kindel, et me suudame teostada ka korrektset järelevalvet, tagamaks, et EFST täidab oma eesmärke. igatahes olen ma kindel, et EFST saab olema edukas, ta toetab Euroopa Liidu väärtusi ja ma siiralt soovin, et te hääletaksite selle poolt. aitäh ning viimasena proua Karja Sabal, eelarvekomisjon. aitäh, proua esinaine. me kõik soovime tõenäoliselt hääletuse juurde minna, seega teen väga lühidalt. minu arvates parandasime me selle fondi eesmärke ning ülesehitust ma soovin, et kõik hääletaksid poolt. ma tahaksin tänada kaasraportööre, minu arvates oli meil päris hea meeskond. koostöö oli konstruktiivne ja see aitas ka meie kolmel komisjonil koostööd teha. tahaksin tänada ka kõigi kolme komisjoni sekretariaate. Nende töö on alati väga tähtis. antud juhul aga kolme komisjoni töö koordineerimine oli tõesti keeruline tehnilistel triloogi kohtumistel, millele nad kulutasid väga palju aega, suudeti just tänu neile välja töötada see lõplik positsioon koos nõukoguga. selleks kulus neli kuud, kuuskümmend tundi läbirääkimisi, ma tahaksin neid äh, tänada kõiki äh, kes selles osalesid, aga eelkõige ka jah, sekretäriaadi inimesi. olgu, kolleegid meil on üks hääletus ainult terve paketi üle. selleks kulub ainult paar minutit. avan hääletuse. hääletamine on avatud. mõnel inimesel, ma tean, ei ole hääletuskaarte kaasas, teie nimed on mul kirjas. okei okay,, I don't see a screen. Has everybody kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. oodake, oodake, mingi tehniline probleem, sest viimasel hetkel need numbrid muutusid. vabandust, teeme uuesti kaheksakümne üheksalt seitsmekümne viiele kukkus äkki hääletanute arv kui kellelgi ei ole kaarti kaasas, siis äh, võtame teie nimesid arvesse. aga alustame uuesti, sest äh, see on, need numbrid muutusid viimasel hetkel. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. seitsekümmend kuus poolt, kümme vastu ja kolm erapooletut härra Predako ei pea kontrollima üle, hääletustulemus on väga selge, tegemist oli ka nimelise hääletusega, seega kontrollida tõesti ei olegi midagi. suur tänu kõigile personaliliikmetele ning saadikutele väga hea töö eest. Isabel Thomas, The development committee will start at eight. arengukomisjon alustab kell kaheksa siin saalis.